tere hommikust, kolleegid! meie hääletus täna on väga pikk, seega hakkame parem kohe pihta. Davis, Piedikainen ja Sarbu on esitanud meile ettepaneku see, eh, mis eeldab vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm hääletamist. see tekst käsitleb hai uimesid siis on meile esitatud Belim, Hannibali, Kelly ja Takula ettepanek toetada rahvasporti, ka sellele on parlamendiliikmed allkirju kogunud, seega see tekst avaldatakse istungi protokollis vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm. kolmkümmend sekundit, härra Kelly. suur tänu oma kolleegide Belleti, Hannibooli ja Takula nimel tänan kõiki neid parlamendiliikmeid, kes on andnud deklaratsioonile allkirja. peaaegu viiskümmend protsenti nendest olid naised, tahaksin neid tänada väga koostöö eest ja ma äh, arvan, et üks minu kolleegidest tahab ka äh, lisada selle deklaratsiooni toetuseks paar sõna ja kõigile häid jõule, tänan. suur tänu. ja nüüd oleme me jõudnud äh, siis selle deklaratsioonini kuuskümmend üks, kaks tuhat kümme, mille on esitanud Tomson, Linn, Figureido, Deli ja Protasevitš Karima Deli soovis midagi öelda kodutute strateegia kohta. vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm on deklaratsioonile allkirja kogutud ning avaldatakse täiskogu protokollis. Karima Deli, president, kolleegid, oma kolleegide nimel Thompson, Lynn, Figureido, Protasevitš, tahaksin teid südamest tänada, et te toetasite meie deklaratsiooni kuuskümmend üks. Euroopa Komisjon esitab täna oma tähtsa algatuse võitluseks eh, vaesuse ja tõrjutusega eh, on ähm, ja seetõttu on meie algatus väga tähtis, meie deklaratsioon on oluline, sest nüüd on aeg tulla välja konkreetsete ettepanekutega, mida rakendada. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks soovime saavutada olukorra, kus ükski inimene ei pea enam tänaval magama. head aasta lõppu, tänan. L'onorevole Besset ha chiesto la parola. suur tänu kolleeg Vessi, kolleegide Piebikäineni ja Sarbu ja härra Davise nimel tahaksin südamest tänada neljasadat kümmet saadikut, kes kirjutasid alla meie kirjalikule deklaratsioonile selleks, et nõuda rangemaid reegleid, et haisid kaitsta. see on väga haavatav liik, mu nii nagu ka paljud teised liigid, kannatab röövpüügi äh, tõttu, sest eelkõige soovitakse haisid, hai uimesid, äh, aga äh, haigalad visatakse vette tagasi ilma uimedeta. nüüd meie deklaratsioon on tugev signaal komisjonile selleks, et ta tugevdaks selle liigi kaitset. tänan. Grazie. Passia- suur tänu ja läheme nüüd siis hääletuse juurde.